ametikohale eh, ja toetada seda minu arvates väga hoolimatut eh, lähenemist eh, delegatsioonide juhtide tulevasele tööle, aitäh! Äh, suur aitäh, kolleeg Cashman, oleme võtnud teie avalduse teadmiseks kahetseme sügavalt, et te olete otsustanud sellise sammu astuda, aga võtame selle tõesti teadmiseks ja te olete ka oma kirjalikus pöördumises öelnud, et ei saa aktsepteerida delegatsioonide esimeeste konverentsi vastu võetud öö, ähm, otsust. kurb, aga mul jääb üle vaid võtta teadmiseks teie otsus. enne kui me asume hääletamise juurde, on mul öö, ähm, lühikene kommentaar. me teame, et see Pangandusliidu projekt on ajalooline projekt. tänane hääletamine saab olema kogu meie ametiaja üks tipphetki ja me oleme parlamendi seisukohad nõukogule küll vägagi selgeks teinud, et see teenib ühtse turu huve. ja seega on mul juhatajana kohustus, et arvestades tohutut teht-, tehtud tööd, peame me katkestama need nii-öelda kõike hävitavad seosed riigi võlakirjade ähm, ka. meil on mitu öö, ähm, väga öö, ähm, aktiivset naist ja üks öö, äh, mees, kes on töönu, teinud tööd kogu selle asja nimel ja ma sooviksin ähm, avaldada siinkohal tunnustust kõikidele nendele, kes äh, noh, peaaegu et kokkukukkumiseni selle asja nimel tööd tegid. minu arvates on tegemist täiesti erakordse tööga mis parlament on ära teinud. enne kui asume hääletamise juurde, annaksin sõna ministrile. aitäh! arvestades seda, milles parlamendiga on kokku lepitud, teha järgmise avalduse.